järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus, mis puudutab Euroopa Pangaliidu läbirääkimiste hetkeseisu. ning nagu te näete, siis äh, volinikud äh, vahetavad siin kohti ja tahaksin tervitada meie hulgas äh, volinik Barnier'd. ning niipea, kui äh, te olete valmis, siis annaksin teile, volinik Barnier, kohe sõna. suur tänu, härra president. tere päevast kõigile. Teil seisab täna ees väga oluline hääletus, mis puudutab Euroopa panku pärast Lehman Brothers kokkukukkumist viis aastat hiljem ei uskunud tegelikult veel keegi, et et me tõesti peame kõik koos, parlament, komisjon ja nõukogu, mõtlema välja uue algatuse süsteemi võitlemaks kriisi vastu, kaitsmaks meie maksumaksjaid, kodanikke, kes on langenud sageli pankade manipuleerimiste ohvriks ja ka selleks, et panku päästa. meil on kapitalinõuete direktiiv number neli, Otman äh, Karas on tegelenud sellega. Äh, ähm, see võimaldab äh, umbes kaheksa tuhandet panka ühisturul reguleerida ja säilitada samas ka pangamastiku mitmekesisus ühtse pangajärelevalvemehhanismiga, sellega tegelesid äh, Mariann Tyson ja Sven Kiigolt. Äh, seda hakkate ka kohe hääletama, et sellega on võimalik veelgi kaugemale minna Eurotsooni või laiendatud Eurotsooni kuute tuhat panka võib koordineeritult äh, tulevikus reguleerida, järelevalvet nende üle teostada ja kinnitan, et keskpanga president äh, nõustub sellega, et juba lähikuudel hakkab mehhanism tööle. et äh, me loodame, et äh, pangad ühinevad selle mehhanismiga ja siiski minu jaoks ei ole veel piisavalt põhjust olla rahul ja loorberitele puhkama jääda. meil on veel väga palju ära teha ühtse järelevalve valdkonnas ja loomulikult äh, on see siiski alles esimene etapp äh, panganduse reguleerimisel. Äh, pankade bilansse tuleks tugevdada, et nad oleksid vastupidavamad, pangandus on muidugi alates euro loomisest üks kõige ulatuslikum tegevusvaldkond, kõige suurem projekt, tähtis on see, et pankade tegevus tugineks täpsetele reeglitele ja et pankade probleemide tõttu ei kannataks maksumaksja, nii nagu seda on juhtunud viimasel viiel aastal. selleks on meil nüüd välja mõeldud ühtne kriisilahendusmehhanism ja sellega nähakse ette, et pankade probleemide puhul, kui on oht, et nad kokku kukuvad, vastutavad eelkõige aktsionärid, mitte äh, tavahoiustajad ja mm, see ei olnud sugugi lihtne töö, kõigepealt oli vaja õiguskindlus mõlemale poolele tagada, aktsionäridele ja hoiustajatele ja teisest küljest oli vaja tagada ka piisavalt paindlikkust, e-, et Ähm, ühtne kriisilahendusmehhanism võimaldaks absorbeerida kaotusi. seetõttu on meil kolmepoolseid kohtumisi peetud juunis või juulis toimus äh, õigemini esimene läbirääkimiste voor ja äh, parlamendi poolt esindas siis teid Gunnar Högmark. Ähm, meie põhieesmärk oli finantsstabiilsus ja hea pankade toimimine kõik need mõtted peavad toetama seda ühtset eeskirjade raamatut, single rule book ja mm, meie põhitööks nüüd äh, saab, nagu ma siin kümnendal juunil ka ette panin, ühtse kriisilahendusmehhanismi rakendamine. Ähm, see peaks võimaldama sidusalt, kiirelt otsuseid teha äh, äh, kõigi nende pankade kohta, mis siis süsteemi kuuluvad Eurotsoonis ja mm, ühtne kriisilahendusmehhanism, see fond, mis selleks on ette nähtud, saab oma vahendid pankadelt ja seetõttu tuleb pankade kaudu piisavalt vahendeid eraldada ja piisavalt kiiresti, et see kriisilahendusmehhanism hakkaks kiiresti toimima viitan siin juulikuus tehtule, Vilniuses kohtuvad homme-ülehomme eh, rahandusministrid ja teie kolleeg Elisa Ferreira teab ka täpselt, eh, kui ambitsioonikas kalender meil ees seisab, kuni novembrini, kui, kui tihe töökava meil ees seisab. kõige tähtsam on uue tulevase kriisi äh, lahendusmehhanismi juriidiline äh, alus, õiguslik alus, artikkel sada neliteist aluslepingust. me ei taha mingisugust täiendavat, täiendavat äh, vastutust välja mõelda aluslepingute alusel, ei, komisjon hakkab minimaalset rolli mängima äh, uues mehhanismis. põhiline on see, et tuleb koostööd teha liikmesriikide äh, administratsioonidega. kõik äh, riigid, nii vastuvõtvad kui ka, äh, ka päritoluriigid peavad osalema vajaduse korral pangakriisi lahendamises, päästes panku äh, ja ehm, meie vastavas nõukogus siis on esindatud kõikide riikide pangandussektorid. nüüd ehm, liikmesriikide ja Euroopa Liidu ehm, kriisilahendusmehhanism puudutab ka neid panku, mis ei ole Eurotsoonis või, või mis jäävad sellest otseselt mehhanismist välja, aga neid loomulikult äh, komisjoni ja parlamendi liikmesriikide arvamused erinevad ka detailides, aga ma kavatsen kõiki ära kuulata ja loodetavasti leiame äh, kõikide osapoolte jaoks äh, õiglased lahendused, nii nagu me oleme siiani saavutanud Eurotsoonis ja et me suudame seda kiiresti teha. igal juhul loodan, et äh, suudame, kui mitte aasta lõpuks, siis järgmise aasta märtsiks kokkuleppele jõuda. praegu elame pangaliidu ajaloolise arengu etapil ja mm, seitsekümmend viis protsenti Euroopa majandusest majandusest tegelikult on finantseeritud pankade poolt ja ähm, pank, samas äh, moodustavad pangad ka ühe kõige olulisema riskiallika, nagu me oleme seda ka kogenud. me tahaksime siiski luua sellise õhkkonna, kus pangad saavad oma tööd edasi teha, toetada reaalmajandust, ettevõtteid ja kodanikke ootan huviga tänast debatti, tänan. suur tänu, härra volinik. ja ma tahaksin nüüd teha ühe teadaande. vastavalt äh, esimeste konverentsile ei ole täna äh, vaba mikrofoni vooru ega ka äh, sinise kaardi küsimusi võimalik e-, esitada, vähemalt meie praeguse debati ajal. aga järgnevalt saab sõna härra Kiigolt raportorina. ilma mikrofonita daamid ja härrad, head kolleegid, eriti armas kolleeg äh, Mariann Tyson, täna on väga suur samm edasi tehtud Euroopa ühendamise teel äh, liikmesriikide järelevalveametid ütlesid enne kriisi juba aastaid, et me peame tegema midagi selleks, et kriisi ennetada ja kriisi vältida. ning äh, see on ilmselt seotud ka sellega, et pangandusinstitutsioonid ning liikmesriikide järelevalveametid seisid üksteisest liiga kaugelt ja seetõttu kahe tuhande kümnendal aastal nõudis Euroopa Parlament fraktsioonide üleselt, et Euroopa pangad tuleb seada Euroopa Järelevalveameti alla ning et Euroopa pangad vajavad ka lisaks Euroopa saneerimis- ning kriisilahenduskavasid ja fonde. täna on kätte jõudnud see päev, mil me räägime järelevalvest pankade üle ning seda ka huvirühmadega liikmesriikide tasanditel aga see tähendab ka seda, et kui me täna äh, vaatame Euroopa äh, tasandil järelevalve funktsioonile äh, otsa ning seda EKP tasandil, siis me räägime suurest poliitilise võimu koondumisest ja see vajab loomulikult demokraatlikku kontrolli. Eh, sealhulgas tugevat parlamentaarset demokraatlikku kontrolli. ning seetõttu on niivõrd otsustav see, et meie hoolitsesime selle eest, et Euroopa Parlamendil oleks järelevalve funktsioon ja kontroll, mis on tugev. Eh, meie eh, valime selle uue järelevalvemehhanismi organi liikmed ning samuti valime me asepresidendi Euroopa Äh, keskpangast ning vaatame selle järele, äh, et demokraatliku kontrolli küsimuse sellele inimesele ka korda läheksid. kolmandaks on meil uurimiskomisjoni paikaseadmise õigus, kui järelevalvemehhanism Euroopa tasandil piisavalt ei toimi ning me saame seda ka teha äh, parlamendi erikomisjoni raamides ning me vaatame üle ka uue järelevalveorgani protokollid ning loomulikult äh, me ei vaata sealseid ärisaladusi või muud salajast informatsiooni, aga kõike muud äh, peab parlament teada saama, sellepärast et kui parlament midagi ei tea, siis ta ei saa ka neid asju kontrollida. oluline on meie kodanikele see, et äh, see uus mehhanism tähendab rohkem Euroopa integratsiooni ning rohkem koordineerimistegevust, aga see ei tähenda demokraatia defitsiiti. meil saab olema rohkem demokraatiat, sellepärast et Euroopa Parlamendi demokraatlikud õigused on tugevamad kui need, mida liikmesriikide parlamendid omaksid. Äh, sellegipoolest on praegune lahendus ainult äh, teine võimalik parim, sellepärast et Euroopa Keskpanga eh, toimimine selles eh, mehhanismis ei olnud mitte esimene valik, mida parlament otsustas, sellepärast et eh, mulle tundub, et Euroopa Keskpangas ei ole võimalik rahapoliitilist tiiba ning järelevalvetiiba eristada niivõrd palju kui võimalik, nõukogult me seda küll nõudsime, aga sellegipoolest suured äh, Euroopa pangad äh, selle järelevalve alla äh, niivõrd tõhusalt ei hallu. seetõttu ma arvan, et Euroopa Pangandusameti määruses tuleb teha muudatus, tulevikus on seal väiksem kvalifitseeritud enamusse hääletus ning hääletus ja kokkulepe toimub ebatõhusalt, mida tulevikus ilmselt tuleb muuta aga äh, olemasolev Euroopa pangandusjärelevalve kui ka uued järelevalvefunktsioonid EKP-s äh, peavad toimima väiksemate pankadega proportsionaalseks ning äh, Äh, nad peavad seisma mõlemad selle eest, et väiksematele pankadele ei, ei lange liigset koormist äh, suurema järelevalve tõttu. mida on vaja teha? järgnevad pangandusliidu sammud tuleb kiiresti võtta. Ük-, ühtne pangandusjärelevalve nõuab seda, et mitte ainult võimu ei kasutata üheskoos, vaid ka vastutus langeb Euroopa õlgadele. seetõttu on meil vaja kiiresti äh, Euroopa kriisilahenduskava ning kriisilahendusfondi meie parlamendina peame ka oma kodutöö ära tegema, me peame niivõrd kiiresti kui võimalik sellele organile nimetama esimehe, nii et organ saab hakata tööle samuti me peame äh, selle eest seisma, et sõltumatult äh, kontrollida äh, pankade varasid ja kohustusi ning et me oma tööd teeme korralikult, järelevalvet teostame korralikult ning me peame eriti vaatama selle järgi, et rahapoliitika ja järelevalve tiivad ja pädevused Euroopa Keskpangas on niivõrd eristatud, kui me seda otsustasime. suur tänu, ütleb härra president ning tahaksin anda nüüd sõna proua Tysonile. suur aitäh, volinik, kolleegid, eile me arutasime Euroopa Liidu olukorda ja nüüd me oleme jõudnud pangandusliidu olukorra arutamiseni on tõesti viimane aeg seda teha, kui me soovime mingit edu saavutada, siis me peame minema suhteliselt jõuliselt edasi, et kõik probleemid selja taha jätta. me oleme kriisi tipu selja taha jätnud, aga see ei tähenda, et me peaksime ettevaatustunde kaotama, praegusel hetkel on just täpselt aeg sealmaal, et teha mõningaid pingutusi selles suunas, et pangandusliit lõpuks materialiseeruks, sellepärast et pangandusliit ei ole lihtsalt mitte tugevnenud majandus ja rahaliit, vaid see on uus organisatsioon, mis peab si sisestama inimestesse rohkem turvalisust, et inimesed näeksid, kui põhjendatud on investeerida pikaajalistesse säästlikesse projektidesse. president, me oleme nüüd sealmaal, et Euroopa Keskpanga kohustused on nihkumas, see on väga olulise tähtsusega samm, täpselt nii nagu härra Kiigold ütles, me peame nüüd hakkama tegelema teiste suurte probleemidega tagamaks et pangandusliit oleks usaldusväärne sellepärast et pangandusliit on meie lõplik eesmärk ja nagu ma olen oma raportis ka öelnud meie eesmärgiks on saada paika täiendatud ja parandatud pangandusliit. kallid kolleegid, me oleme teinud juba väga palju, tagamaks suuremat äh, usaldusväärsust meie pankade vastu, aga kui me soovime, et meie pangandusjärelevalve oleks tõesti piisavalt range, siis on tarvis võtta karmimaid otsuseid ning jätkata selles suunas, äh, kuhu me oleme hetkel suundumas, äh, me peame tagama õiguskindluse, peame tagama selle, et siseturg ei killustuks ning minema edasi sellesama ettepaneku vaimus, mis komisjon on meile teinud ning seepärast harmoneerigem ühtne eeskirjade raamat kõikide siseriiklike seadusandlustega pöörakem tähelepanu hoiustajate õigustele ning vaadakem uuesti üle pankade struktuurid sellepärast et praegusel hetkel on kõikides liikmesriikides äärmiselt erinevad see erinevad reeglid mis reguleerivad pangandust me peaksime tagama et meil on üleeuroopalised kriisilahendusfondid et meil on üleeuroopalised reeglid millest kõik kinni peavad see on eeltingimuseks selleks et saada kodanike usaldus ning me saame õitsva majanduse taastada ainult sel juhul, kui meil saab olema toimiv pangandusliit. homme on juba olukord teistsugune kui täna ja kõigest, mis me oleme õppinud, millest, mida me oleme kogenud, saame me tugevamaks ja edaspidi suudame paremini kriisidega toime tulla. suur tänu, nüüd me alustame poliitiliste fraktsioonide esindajate esimene kõneleja proua Wortmann Kool. suur aitäh, president majandus, majanduse taastumine, mis praegusel hetkel on esile kerkimas, kehtib ka pankade kohta ning need liikmesriigid, kes on eh, eurokriisist kõige rohkem kannatanud, nende riikide ettevõtted, nende riikide VKE-d, nendel kõikidel on hetkel väga raske laenu saada, nendele antavad laenud on väga kõrge intressimääraga ning see toob kaasa töökohtade kaotuse, sellepärast et VKE-d ei suuda niisuguse intressiga laenu võtta. ning äh, seetõttu tuleb pankade järelevalve üle võtta ning pangandusliit oleks üks väga olulise tähtsusega sammas, millele võiks pangandusjärelevalve toetuda. me peame üle saama kõikidest oma raskustest, EKB on küll rahanduslikust seisukohast sõltumatu, kuid ta siiski peab aru andma avalikkusele, samuti Euroopa institutsioonidele. me oleme rahul selle lepinguga, kokkuleppega, millele me praegusel hetkel millele me praegusel hetkel jõudsime ning ma sooviksin tänada eh, nii härra Kiigoldit kui proua Tysonit kui kogu ülejäänud meeskonda suurepärase töö eest, mis nad on siiamaani ära teinud. pangandusliit ei ole veel paigas ning järgmisel aastal, kui pangandusjärelevalve juba toimib, siis oleme me sellele palju lähe, lähemal. nagu öeldud, Euroopa kriisilahendusmehhanismide fondid on oluliseks pangandusliidu aluseks. kui me näeme, et pangad ei ole hea tervise juures, siis on tarvis koheselt Euroopa tasandil jõuliselt sekkuda. ning siinkohal minu fraktsioon arvab, et äh, volinik Barnier ja tema meeskonna ettepanek on suurepärane, selles suunas me peaksime edasi liikuma ning järgmistel nädalatel ning kuule, kuudel nii siin kojas kui mujal arutama neid teemasid. Äh, mina, kes ma olen äh, rahvapartei variraportöör, võite kindel olla, et ma tegelen selle teemaga järgmiste kuude jooksul väga põhjalikult ning toome, toon meie positsiooni parlamendi ette, see on äärmiselt äh, pakiline probleem, see vajab lahendamist, seda me näeme kõik. samas aga on ka selge, et Euroopa tasandil on meil vaja kriisi lahendusmehhanismi, nii nagu kinnitas ka volinik Barnier. Äh, härra president, EKB toob kaasa terve hulga täiendavaid ülesandeid, mis me peame järgmisete aastate jooksul pigem võiks öelda isegi järgmise aasta jooksul ära lahendama, pangad peavad nendega toime tulema, me soovime pankade poolset toetust ja usaldust samuti kes hakkab siis lahendama kõiki neid probleeme kas see saab olema eurogrupp teie volinik barnier euroopa keskpank või veel mõni muu organisatsioon praegusel hetkel tundub et need ülesanded on euroopa keskpangale antud kuid olukord ei ole päris selge, sõltumat-, sõltumatus on väga olulise tähtsusega ning selles EKB e ning meie pankade järelevalve EKB poolt koos Euroopa Liidu teiste vastavate organisatsioonidega ning viletsas olukorras olevate pankade toetamine või päästmine on asjad, millel tugineb usaldus pangandussektori vastu, sellepärast et äh, majandus taastumine on olnud aeglane, aga kui meie pangad on tugevamad ja parema tervise juures, siis me saame ka majanduse kiiremini jalule aidata ning seda me peaksime ka silmas pidama. suur tänu, järgmine kõneleja proua Ferreira austatud äh, kolleegid, äh, härra volinik, Euroopa reaktsioon äh, kriisile oli liiga nõrk ning ebatõhus. aga samas, kui pangandusliit selle mandaadi lõpuks, lõpule viiakse, siis oleme sellegipoolest suure sammu edasi teinud ka kriisiga võitlemisel lõppkokkuvõttes räägime me ju ikkagi sellest, mis on oluline reaalmajandusele. seetõttu on väga oluline, et pangad laenaksid raha nii, et ettevõtted saaksid tegutseda. ning äh, kogu spekulatiivne sahker, sahkerdamine peab lõppema. sellepärast, et äh, see tekitab äh, küsimärgi, kas meie ühendus saab seda, neid aegu üle elada. neoliberaalne poliitika on süüdi, mikspärast me oleme tänases olukorras ning meil ei ole jätkusuutlikku finantssüsteemi ning me näeme neid järelmeid juba täna. kogu süsteem on äh, täna ohus ning äh, pankasid toetatakse, seda osaliselt ka riikide poolt. euroalas äh, on see kindlasti nii, raskused euroalas on tekkinud, aga see peegeldab raskusi ka kogu Euroopa äh, majandusühendusele tervikuna. sellega tuleb nüüd lõpp teha. pangandusliit on kriisile õige reaktsioon ning oluline on see, et meie ees olev tee on hästi paika märgitud me peame kiiresti tegutsema ning seda teab ka Euroopa Parlament, teab ka Euroopa Komisjon. töötada tuleb kiiresti ning meil on vaja väga tugevat alustala, mis püsiks püsti erinevatel sammastel. ühisturg Äh, on see, mille jaoks on vaja konkreetseid reegleid, reegleid, kuidas pankade saneerimis- ja kriisilahendusi läbi viia. Äh, järelevalvemehhanism on väga oluline sammas äh, sellel samal vundamendil seetõttu peame me ka liikmesriikide pädevate järelevalveametitega koostööd tegema ning ka Euroopa pangandusjärelevalvega. Äh, selleks, et äh, saneerimis- ja kriisilahenduskavasid ellu viima, viia, on vaja ühtset järelevalvemehhanismi, mis peaks olema läbipaistev äh, käesoleval nädalal oleme me läinud selles osas edasi. ühtsed reeglid, see on väga oluline, kuna meil on loomulikult ka liikmesriikide järelevalveametid, kes peavad selles süsteemis kaastööd tegema ning see on kõik maksumaksja huvides. enne aasta lõppu loodame, et saame midagi konkreetset ära teha ning äh, tunnustan komisjoni nende tehtud ettepanekute eest, meil on väga hea meel, et veel enne äh, suvepuhkust saime komisjoni poolt ettepaneku, äh, mis viseeris ühtset järelevalvemehhanismi, sealhulgas ka kriisivõitlusmehhanisme Äh, koos parlamendi ja nõukoguga äh, saime me kokku panna ka äh, kolmanda samba selles konstruktsioonis, nimelt ühtne hoiuste tagamine ja skeem selle jaoks. me teame, millised on poliitiliste fraktsioonide põhimõtted, mida meie fraktsioonid ka kaitsevad. me tegime kahe tuhande kaheksandal aastal selles osas ka algatusraporti ning kogu see töö ei ole kaugeltki lõpule jõudnud meil on palju äh, nõudmisi, mida kõike tuleb veel täita, aga Euroopa Parlament on koostööaldis, on aktiivne, te võite meile loota, äh, mis puudutab äh, Pangandusliidu tõelist ellukutsumist sellepärast, et meie jaoks on väga oluline see, et me peaksime kaitsma maksumaksja õigusi ning et Euroopa hoiused oleks tagatud. Äh, siin tahame me kindlasti oma vastutuse võtta ja loodame, et teised parla-, äh, teised meie partnerid, sealhulgas ka nõukogu, äh, läb-, räägib läbi samas vaimus jõuan nüüd lõpule, ütleb kõneleja. kahe tuhande kaheksandast aastast on alates, on keerelnud meie ümber majanduskriis ja kõnelejad katkestatakse. järgnevalt palun proua Kulaar, ütleb proua, härra president. Thank you, Mr President. Bonjour, Monsieur le Commissaire. suur tänu, tere päevast kõigile, härra volinik. tahaksin öelda, et lõppude lõpuks oleme suutnud äh, natukene abi anda neile, kes vajavad see, sellel teel allamäge no,. tegelikult ma tahan tänada kõiki, kes on siin kaasa aidanud ja, ja kaasa löönud, Mariann äh, ja teisi. Ähm, Te võib-olla mäletate, et äh, äh, La Rosieri äh, raport ei võetud vastu sugugi ei tea kui kaua aega tagasi, see oli kahe tuhande kümnendal aastal ja nüüd võib tõesti natukene juba rahuldust tunda. aga samas tuleks siiski vastutustundlikult küsimusele lähendada keskpangale antakse täiesti uus pädevus, äh, rahapoliitikalt minnakse täiesti uude valdkonda ja nüüd tuleb välja mõelda, millised on pädevused, vastutus, aruandlus. keskpank ja meiegi pole harjunud sellega. tegelikult on tegemist täiesti kapitaalsete muudatustega panga, äh, panganduses, keskpangas Ehm, aga see probleem, kuidas eristada Eurotsooni, mitte Eurotsooni, me tahame, et kõik oleksid siiski kaasatud, me ei taha, et ehm, need, kes Eurotsoonis on, peaksid kogu vastutuse ehm, endale võtma, kui nad süsteemi alla kuuluvad. ma arvan, et me peaksime siiski mõtlema, et, et siseturul ähm, Ehm, peaks kõigil sõnaõigus olema, ühisturu äh, osalistel äh, peaks olema kõigil võimalus kaasa rääkida. ja nüüd äh, võib-olla te kuulasite Kiefer Hofstadti eile, me peame seda teksti ikkagi edasi arendama, et me võtaksime ta vastu enne selle parlamendi koosseisu tööaja lõppu. miks, sellepärast et meie majanduskasv sõltub meie, meie vastutustundest, võimekusest, pangandus kriis lahendada. suur tänu ja härra Lamberts, palun järgnevalt uh,. Oui. suur aitäh, härra president, ähm, volinik, kallid kolleegid, ähm, siin on eelkõige demokraatia küsimusest juttu, miks? küsimus on selles, äh, kas avalik äh, võim võib äh, kontrollida erasektorit, näiteks pangandust, sest see on sektor, mis on viimase kümne aasta jooksul küll eiranud kõiki kontrollimeetmeid ja, ja eeskirju. Need, kes aga pidid nõudma, et pangasektor reegleid täidaks, ei ole täitnud oma kohustusi britid, prantslased, sakslased, kõik on ju eh, investeerinud Hispaania kinnisvarasse, kuid nad ei ole ah, teinud midagi selleks, et, et pangad, kes neile ne, investoritele andsid eh, raha, et, et need ei eh, riskeeriks USA turgudel. meenutan siin kas, kas või Fortist, mis mis muutus liiga suureks või siis ABN Amrot. nüüd on vaja luua midagi, mida Euroopa Parlament on tegelikult juba ammu nõudnud, ühte ühtset järelevalveorganit pangandussektori jaoks eh, ja muidugi eh, me loodame, et see uus organ on eh, ikkagi veidi asjalikum ja veidi, tegutseb veidi jõulisemalt kui, kui varem ja kui üksikud keskpangad seda on suutnud teha. nüüd, meil on kaks väljakutset, kõigepealt usalduse test kui me nüüd hakkame äh, üksikasjaliselt pankade bilanssi äh, uurima, kas see tõesti aitab meid rohkem kui need stressitestid, äh, mida me varem korraldasime, see on esimene keskpanga usaldusväärsuse kontroll. ja teiseks keskpangal ei ole mingit järelevalvekogemust, nüüd peab ta leidma vajalikud oskused, teadmised, et neid tõesti kasutada e, ja kõik pangad kontrolli alla võtta ja veel, ähm, teised rääkisid ka siin sellest, tähtis on demokraatlik kontroll. ei ole nii, et äh, keskpank, mis on äh, juba teada väga äh, iseseisev asutus olnud, jätkab ilma kontrollita. ma ei taha midagi halba ennustada, aga vaatame, kuidas keskpank hakkab oma uusi ülesandeid täitma. tänan proua Swinburne järgnevalt, palun. tänane hääletus ühtse järelevalvemehhanismi äh, üle äh, sai alguse tuhande kahe, kaheteistkümnendal aastal äh, seoses pangandusliidu plaadi, plaanidega. aga sellegipoolest on veel väga palju ära teha, nimelt hoiutust, hoiuste tagamise skeemid, ühtne saneerimise kriisilahenduskava ning fondid. aga nende dokumentide läbisurumisega ei tohiks kiirustada, sellepärast et Eurotsooni jaoks on praegu kriitilise tähtsusega see, et meie pangandusliidu struktuur saaks õige meil on liikmesriike äh, järelevalvemehhanismi sees ja väljaspool, kes on huvitatud sellest, et kõikidele osapooltele see süsteem saaks äh, hästi toimima. demokraatliku vastutuse ja aruandluskohustuse küsimused, mida me liikmesriikide äh, süsteemidest teame, on tagatud nüüd ka Euroopa üleselt. Euroopa Keskpank sõltumatu järelevalvajana peaks tähendama seda, et vastutus ikkagi säilib parlament on nõudnud seda, et sõlmitaks institutsioonide vaheline äh, kokkulepe nii, et Euroopa Keskpanga otsused järelevalve küsimustes saaks parlamendi poolt üle vaadatud. parlament peab olema sellises olukorras, et ta saaks vaadata üle ning selgitada meie kodanikele, millised on need keerulised otsused, mida Euroopa Keskpank peab tegema tulevikus pangade küsimuses ning majanduse küsimuses üldiselt ka rahapoliitika ja järelevalvetiivad peavad olema Euroopa Keskpangas lahus hoitud, sellepärast et rahapoliitika peab poliitilisest mõjust olema vabastatud. mul on väga hea meel, et meil on eraldi aruandluskohustus, eraldi inimesed, kes on tööle võetud selleks ning see tähendab ka seda, et järelevalveorgani ideed tuleb kõigepealt heaks kiita Euroopa Keskpanga nõukogu poolt Euroopa Keskpangal on väljaspoolt äh, euroala äh, rohkem liikmeid kui euroalast, mõningad äh, on juba euroga liitumist soovinud, minu enda koduriik aga mitte. tahaksin öelda suur tänu kõikidele läbirääkijatele, eriti härra Kiigoldile ja proua Tysonile, sellepärast et nad on aru saanud, et pangandusliit selleks, et toimida, peab võtma arvesse ka väljaspool euroala olevaid liikmeid. tänane pakett seab üles ühtse pangandusjärelevalve euroalale ning äh, austab samas ka ühtset turgu. mitmed euroala pangad äh, töötavad piiriüleselt, äh, sealhulgas on kaasatud ka mitmed pangad Euroopa Liidust väljaspoolt. järelevalvemehhanism on oluline kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele. ma saan aru, et väga raske oli mõningatel parlamendiliikmetel kahest hääletussüsteemi toetada Euroopa Pangandusjärelevalveametis, aga nüüd ühtse järelevalve, ühtse Äh, turu eest hoolt kandes ka nende liikmete puhul, kes on euroalast väljaspool, tähendab seda, et me loome majanduse tugevdamist ning äh, meie head tulevikku. Äh, pangandusliit peab võtma arvesse tänaseid reaalsusi, sellepärast et niimoodi ei saa riigivõlg tulevikus tekkida euroalas ma tahaksin julgustada kolleege ka töötada teiste sammaste üle pangandusliidus olge palun avatud nendele eh, riikidele ja nende arvamustele, kes jäävad väljaspool euroala ja väljaspool ühtset järelevalvesüsteemi. Need, kes väljaspool süsteemi eh, on, võivad panustada ka meile, meie süsteemile üldisemalt. integreeritud finantssüsteem euroalas saab täna reaalsuseks laiemas ühtse turu kontekstis. suur tänu ja järgnevalt palun härra Jürgen Klute. suur tänu austatud kolleegid. Euroopa Pangandusliidu vajalikkus ning ka Euroopa pangandusjärelevalve eh, vajadus on minu jaoks eh, väga selge ja kogu koda arvab nii, aga kuidas seda täpselt konstrueerida, on siiski küsimus. sellepärast, et esiteks jääb õhku rippuma küsimus, et järelevalve peamiselt rakendub praegu euroalale, selle asemel, et äh, laiendada seda kogu ühisturule. seetõttu jääb põhimõtteliselt äh, ikkagi äh, alles selline auguline süsteem, nagu meil enne oli. endiselt jääb see probleem, Ehm, mis saab täpselt Euroopa Keskpangaga. juba majanduskomisjonis ning ka läbirääkimiste meeskonnas räägiti sellest, kas Euroopa Keskpank peaks saama järelevalvefunktsioonid ning minu arust on väga tugev eh, konkurentsiolukord siin praegu Euroopa pangandusjärelevalveorganiga, eh, sellest tuleb üle saada. eraldi eh, küsimus on Euroopa Keskpanga võimu tugevnemine, sellest on pikalt ka räägitud, aga institutsioonide vaheline kokkulepe näitab ka seda, kuidas äh, järelevalve peaks toimima Euroopa Keskpanga poolt ning kuivõrd raske on see konflikt, mis on tekkinud. ma arvan, et äh, läbirääkijad on väga palju saavutanud, nad on ennast äh, kehtestanud, aga endiselt on õhus suured küsimused, kuidas pikaajaliselt äh, neid probleeme lahendada ja seetõttu on minu arust selles konstruktsioonid tugevad vead sees. meie mandaadi ajal pangandusliidu loomine Äh, näitas seda, et esimene katse meil ju läbi kukkus, aga teine tundub oleva ka vaid osaline lahendus. Äh, ei tea, kas see ikkagi pangandussüsteemi tugevdamisele kaasa aitab või tekitab rohkem probleeme, kui see lahendada püüab Äh, saan olla nõus Sven Kiigoldiga selles osas, et äh, küsimused ei ole mitte ainult läbirääkijate vastatuse, vastutusel, vaid ka Euroopa Liidu aluslepingud ja Lissaboni leping on siin olulised. nõukogu tuleb nüüd mängu. nõukogu on ainukene institutsioon, kes meie konstruktsioonis saab tõeliselt midagi muuta ja seetõttu ma arvan, et nõukogu peab looma eeldused, just aluslepingulised eeldused, selleks, et kõikehõlmav pangandusliit nii nagu on kutsunud üles selle loomisele eelkõnelejad, ka tõepoolest järgmistel aastatel praktikas äh, toimima saaks. ma loodan, et nõukogu teab, milline on nendel lasud vastutus ning võtab selle vastutuse niipea kui võimalik. suur tänu! suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna härra Morgantile. suur tänu, president mul ei ole mitte midagi selle vastu, kui pangandussektoris on rohkem järelevalvet. kui kontrollisüsteemid korralikult paika saavad, siis ei ole olukord enam nii traagiline paljude institutsioonide jaoks nagu siiamaani. kus kohas oli panga president, kui võeti vastu kõik need olulise tähtsusega otsused, kui arutati kõiki neid küsimusi, maailma kõige vanema pa vanemas pangas on probleeme ja selle juhid ei ole kohal minu arvates seal on olnud mitmeid rahalisi probleeme summad ei ole olnud nähtavad piisavalt läbipai- läbipaistvad ja Mario Draghi peaks tegelikult olema piisavalt hästi paigutatud praegusel hetkel, et ta teaks, mida pangad teevad ning loodame, et et järelevalvemehhanism hakkab seekord korralikult toimima. ma loodan, et me ei pea kõiki viletsas olukorras olevaid pankasid sellest olukorrast välja aitama ma arvan et piisab juba sellest mida me oleme teinud ning need pangad kes vastutavad inimeste hoiuste eest peaksid silmas pidama seda et inimeste raha ei tohi kasutada selleks et mingeid kasiinosid toetada meil on olemas mitmed seadused ja nii niisuguseid meil just ongi vaja meil on vaja seadusi mis lähevad kuni asjade sügavus sügavuti asjade põhjani välja ja nüüd palun järgmine kõneleja härra Zilstra suur aitäh härra president härra president euroopa keskpank ei ole enam sõltumatu ta pidi olema sõltumatu aluslepingute kohaselt aga nüüd on sellest saanud pigem poliitiline organ ning see tegelikult ei pidanud olema asutus mis mis rahastab riike minu arvates ekb liigub praegusel hetkel kaugemale oma esialgsetest ülesannetest ning kui talle antakse ka järelevalvemenetlus siis rikutakse jällegi lepinguid sellepärast et lepingutes artikkel on selgelt väljendatud ekb sõltumatuse nõuet meil on mitmeid suurepäraseid pankasid olnud kuid nüüdseks on nad kõik nüüd on nad kõik pankrotis ning mina tegelikult arvan et euroopa järelevalvemehhanismist ei ole mitte kõige vähematki kasu pangandusjärelevalve ei ole mingi majandusmeede see on pigem poliitiline tehing paberil hakkab küll toimuma igasugune järelevalve osadel pankadel on juurdepääs euroopa kapitalile ning järelevalveorganitel on samuti selge otsene juurdepääs nii erinevatele fondidele kui inimeste hoiustele praegu on meil viimane võimalus pääseda meil on viimane võimalus pääseda enne kui enne kui kõik need organid ja need parteid mis võibolla võiksid meid päästa järgmistel valimistel hoopiski välja hääletatakse see oli viimane sõnavõtt ja nüüd härra volinik Barnier suur tänu kõikidele sõnavõtjatele ja eelkõige suur tänu eh, teie tähelepaneliku töö eest viimase kaheteist kuu jooksul, nii nagu Mariann Tyson ütles, eh, me ehitame üles seda uut pangaliitu Eh, ja eh, selle üks alustala, mida täna eh, hääletama hakata, peaks aitama kõiki kodanikke, kes on kannatanud kriisi tõttu. G kahekümne äh, kohtumisel Peterburis öeldi ka, et äh, tegemist on äh, nii olulise projektiga, mida vaatab kogu maailm. meie usaldusväärsus sõltub sellest, kas me suudame ähm, rakendada sellise mehhanismi, mis aitab vajaduse korral häirekella lüüa me tegeleme praegu Euroopa panganduse kriisilahendusmehhanismiga, see on süsteemi üks alustaladest ja ma tahaksin tänada äh, raportööri, kes tõesti on rõhutanud, kui tähtis on kiirelt edasi minna, Kiefer Hofstadt ütles ka eile ja täna kordas seda Sylvie Goulart, et äh, et ähm, ähm, rahandusministrid ähm, peaksid sellest teadlikud olema, me, ma kohtun nendega Vilniuses äh, homme juba ja äh, me oleme välja tulnud ka uue ettepanekuga varipanganduse kohta, järgmisel nädalal äh, tuleme me välja võrdlusaluste ettepanekuga ning parlamendisaadik äh, Morganti rõhutas õigesti, et äh, riske äh, tuleb eristada, tuleb vaadelda, milline on, millised on riskantsed tegevused, milline on pankade traditsiooniline tegevus ja tõesti selleks, et keskpanga uut ülesannet eristada tema sõltumatust tegevusest rahastabiilsuse tagamiselt, et see on vajanud kõik tohutut tööd, läbimõtlemist ja selle tulemusel olemegi tulnud välja selle ettepanekuga, millest me siin täna räägime, ühtne kriisilahendusmehhanism. ma jagan ka teie arvamust parlamendisaadik Swinburne äh, ja nii nagu Silvi Kular ütles, tõesti, me peame ka mõtlema nendele riikidele, kes ei ole eurotsoonis, kuid äh, kes sooviksid osaleda mehhanismis ja neile tuleb see õigus anda, samas äh, nõus, jälgides tähelepanelikult, et, et ühisturg toimiks. proua Wortmann-Kool, ma tänan teid toetuse eest, härra Lamberts rääkis täna Äh, aga pankade bilansi hindamisest, see on väga oluline teema. Äh, keskpank äh, soovib selle läbi viia, selle töö enne, kui ta endale uued ülesanded võtavad ja ta mm, tahab seda õige metoodika alusel teha ja, ja tõesti asjalikult ähm, keskpangale peaks oma sõltumatu roll jääma, kuid nagu siin öeldi, Äh, keskpank peab teadma eelkõige omaenda äh, vahendite seisu ja kui me räägime siin teistest Euroopa pankadest, äh, härra Klüte rääkis siin pangasektori hindamine peab puudutama tegelikult Euroopa kahekümne kaheksa riigi panku ja väga olulised on need usaldusväärsuse testid, millest siin, siin ka kõneldi. suur aitäh Sven Kiigoldile, suur tänu Philipp Lambertsile selle eest, et nad käsitlesid mm, ka parlamentaarse kontrolli küsimust, vastutusmehhanismi, ma olen väga rahul tegelikult sellega, et see küsimus tõstatati, et läbirääkimistel räägiti sellest, läbirääkimised ei olnud lihtsad, aga tõesti, eh, teil on pädevus, demokraatliku kontrolli õigus eh, ja mul on hea meel, et te olete valmis seda ülesannet täitma. tänu teie tööle oleme jõudnudki eh, nii tähtsa saavutuseni ja nüüd on vaja siis seda tasakaalustatud kompromissi hääletada, ma olen väga rahul äh, saavutatuga, kuid ma saan öelda ainult seda, et, et see ei ole veel, see, see ei ole veel kõik, äh, tegemist on äh, pangasüsteemi esimese alustalaga, millega me siin tegeleme, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal peab rakenduma pankade ühtse kriisilahendusmehhanism, see teine alustala ja ma usun, et me kõik kollektiivselt soovime, et need meie projektid oleksid edukad. tänan. suur tänu, härra volinik, suur tänu kõikidele kõnelejatele, meie arutelu on lõppenud ning peatame istungi kuni hääletamiseni, mis leiab aset kell kaksteist, aitäh!